meil on komisjoni avaldus ja iga-aastane maksuraport. sõna on Eva Kailile. neljaks minutiks, palun. ning äh, jätan hüvatsi, tervitan siis härra Moskovitsit, kes on komisjoni nimel siin. Uh, aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, üks peamistest väljakutsetest seoses selle iga-aastase maksuraportiga oli kasutada äh, poliitilisemat nägemust sellest teemast, mitte lihtsalt äh, jätkata tööd nagu seni. Äh, Luksemburgi lekete ähm, ilmnemine tingis vajaduse poliitilise vastuse järgi. Euroopa Parlament pidi võtma poliitilise seisukoha ja mitte tegema nägu, nagu poleks midagi juhtunudki. nii et see iga-aastane maksuraport on Euroopa Parlamendi majanduskomisjoni äh, jaoks vahendiks tegeleda maksuteemadega ja vaja oli äh, ka selget poliitilist seisukohavõttu, meil oli väga palju ettepanekuid selle kohta ning enam masti sooviti tagada maksupoliitika kaudu sotsiaalset õiglust, väga suureks mureks oli ka äh, kapitali maksustamine ja dividendide äh, maksustamine äh, ning finantsvahendite maksustamine, mida kasutatakse selleks, et maksudest kõrvale hiilidega ning finantstehingute maks on väga populaarne teema, paljud kolleegid teevad selle kohta ettepanekuid, kuid kuidas võiks kasutada finantstehingute maksust tulenevaid vahendeid Euroopa eelarves või Euroopa kliimamuutuste fondis või isegi Euroopa strateegiliste investeeringute fondiks. Euroopa Parlament on mures ka ettevõtete maksustamise pärast, eriti ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi pärast ning miinimummaksumäärade pärast ning oli palju ettepanekuid, et maksustamine peaks olema seotud ka Euroopa ettevõtete konkurentsivõimega ning VKE-de maksustamine on samuti oluline teema. ning Euroopa Parlament on jagatud nende ja vaheks, kes soovivad koordineerimist ja nendeks, kes soovivad, soovivad äh, harmoneerimist. viimased sündmused äh, on äh, sundinud paljusid kolleege rõhutama, et oluline on harmoneerimine, et vaja oleks kasutada Euroopa poolaastat ja teisi võimalusi selleks, et äh, parandada äh, rahastamist ja ausate maksumaksjate olukorda ning üritasin leida konkuris, kompromisse vaja on võidelda agressiivse maksuplaneerimise, maksudest kõrvalehiilimise ja maksude vältimise vastu ning vähendada maksutulu puudujääki ning vaja on head haldust maksuküsimustes, vaja on lihtsamaid reegleid, vaja on tugevdada konkurentsivõimet ja tugev- ja toetada VKE-sid ning vaja on ka mõista, millised on maksupoliitika sotsiaalsed tagajärjed, eriti äh, liht-, haavatavate inimeste jaoks. meil on vaja selliseid teemasid ka edaspidi arutada äh, ühiste poliitiliste algatuste raames oluline on äh, määratleda selgelt maksuparadiisid, äh, sanktsioonid inimestele, kes maksupettusi toime panevad, vaja on äh, maks-, riigipõhist maksuaruannet ja vaja on vähendada tööjõu maksukoormust ning üks keerulisemaid küsimusi oli maksualase teabe automaatne vahetamine ning maksude eelotsuste küsimus ning maksualased kokkulepped riikide ja hargmaiste ettevõtete vahel. väga oluline on Euroopa Parlamendi jaoks näidata, et me oleme kindlalt mitte läbipaistvate tavade vastu, mis vähendavad maksumaksjate õiguskindlust ning vähendavad konkurentsivõimet ning komisjon on tulnud välja oma ettepanekuga, mis näeb ette, et ei saa enam keelduda teabe andmisest ja tugineda seejuures ärisaladusele või muudele saladuse vormidele. ja seal on ette nähtud ka sanktsioonid neile, kes neist reeglitest kinni ei pea. hoolimata sellest on, võime me öelda, et meil, me võime öelda, et äh, iga-aastane maksuraport äh, annab meile hea raamistiku oma töö jätkamiseks selleks, et Euroopa Liidu maksupoliitika oleks õiglane ja äh, kõigi suhtes aitäh, proua Kaili, teile nagunii anti lisakõneaega ning kuna me oleme väga palju ajast maha jäänud, siis peame me aega kasutama väga tõhusalt, tegemist on olulise teemaga ning ma annan kohe sõna volinik Moskovicile. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tänan et te annate mulle võimaluse vahetada teiega mõtmeid maksustamise üle Euroopas. iga-aastane maksuraport eh, annab eh, meile ülevaate olukorrast, ma olen täiesti nõus sellega, tihtipeale ei ole olukord läbinähtav eh, ja seetõttu on tegemist väga suure probleemiga kogu Euroopa Liidu jaoks. maksualased õigusaktid tihtipeale eh, killustavad ühtset turgu ja enamus Euroopa Liidu ettevõtteid või välisriikide ettevõtteid ei saa eh, vabalt eh, tegutseda siin, see vähendab nende konkurentsivõimet ning liik-, riikide ametivõimud ei ole võimelised koguma neid makse, millele neil tegelikult õigus on. tege-, kohati on tegemist agressiivse maksude planeerimisega selleks, et kasutada ära erinevusi, mis meie maksusüsteemides on ning lisaks sellele tuleb märkida, et liikmesriigid ise ka konkureerivad väga tugevalt selleks, et ligi meelitada neid maksumaksjaid, kes kõige, kellel kõige lihtsam on üle minna teistesse riikidesse sotsiaalmaksud on väga olulised äh, sotsiaalse äh, ühiskondliku kokkuleppe vahel kodaniku ja riigi vahel ja seetõttu on meil vaja kiiresti tegutseda, võtta äh, üsna laiaulatuslikke meetmeid, meie eesmärgid on samasugused, me soovime taga, taastada õigluse, me soovime luua tõelise maksualase ühtse turu, kus raamistik oleks läbipaistev, selleks et, et ettevõtted saaksid investeerida, et neil oleks uus usaldus ning vaja on kasutada maksu, makse Euroopa Liidu huvides, ükskõik kas tegemist on digitaalse äh, turuga või energialiiduga. Äh, on olemas lahendusi, me teame juba aastaid, millised need olla võivad vaja on, et kõik selle nimel tööd teeks, eelkõige on vaja, et liikmesriigid äh, lepiks kokku ambitsioonikates lahendustes, mida me välja pakume. ja komisjon on äh, pettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse teinud oma prioriteediks. komisjon on võtnud äh, vastu terve rea meetmeid selleks, et parandada läbipaistvust Euroopa Liidus, eelkõige on tegemist äh, direktiiviga, mis äh, puudutab teabevahetust äh, maksude alaste eelotsuste kohta. tegemist on sättega, mis kohaldub kõigile liikmesriikidele, kes peavad andma teavet ähm, ähm, nende otsuste kohta oma partneritele. see võimaldab tagada Äh, läbipaistvuse, mis läheb isegi kaugemale nendest maksude eelotsustest ning nagu teie soovitate oma iga-aastases raportis äh,, peaks olema ka kõigile sektoritele võimalik laiendada eh, neid eh, otsuseid, mis kehtivad eh, mõningatele sektoritele, et oleks riigipõhine aruandlus ja komisjon on valmis seda teemat parlamendiga arutama. komisjon ei ole veel võtnud vastu otsuseid selle kohta, kuidas oleks kõige parem toimida, seda on vaja veel ala, analüüsida. meil on äh, Ehm, eelkõige vaja ehm, seda analüüsi selleks, et äh, tulla välja tulevikus ühiste otsustada. ning vaja on maksustada äh, kasumit, kuna tegemist on ühisraha piirkonnaga ja meil on ühtne turg, mis hõlmab kahtekümmet kaheksat erineva süsteemiga riiki, meil on oma, igalühel oma ähm, eesmärgid, Euroopa Liit saab tugineda OECD tehtud äh, väga väärtuslikule eeltööle, aga me ei saa ne ainult neid aluseks võtta. Euroopa Komisjoni töökava aastat kaks tuhat kaheksa, äh, kaks tuhat viisteist näeb ette ka maksudealase tegevuskava ühtse turu puhul on vaja eh, tagada see, et maksustatakse kasumit seal, kus kasum eh, teenitakse. see tegevuskama võima-, võimaldab käivitada arutelusid, mis puudutavad äh, aktsiase või CCTB äh, nende mm, ettevõtete puhul, kes tege-, tegutsevad erinevates ähm, liikmesriikides, see ei tähenda mitte ainult konkurentsivõime suurendamist, vaid see tähendab, et välditakse ettevõtete puhul äh, kahtlaste trikkide kasutamine ning vaja on äh, ellu viia need äh, otsused, mis on vastu võetud kõrgemal tasandil, eriti ma mõtlen siin G kahekümne tasandil vastu võetud otsuseid ning me ei, me soovime selle tegevusega edasi liikuda juba kevadel, isegi enne juunikuud, ma loodan, et see annab olulise et teie tegevus annab olulise panuse sellesse töösse. ma tahaksin rääkida täpsemalt kahest asjast. esiteks finantstehingute maksust. tegemist on ambitsioonika raamistiku elluviimisega, tegemist on komisjoni jaoks prioriteediga, nagu komisjon, nagu härra Juncker ütles oma plaani tutvustades. ning CCTB võimaldab äh, samuti laiendada maksubaasi ning äh, viimasel ECOFIN-i kohtumisel jaanuaris liikmesriigid näitasid üles äh, soovi luua alates kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist Euroopa finantstehingute rah-, maks ning riiklik finantstehingute maks peaks või põhinema võimalikult laial maksustamise alusel eh, ja peaks eh, olema kasulik reaalmajandusele. komisjoni teenistused on kogu aeg andnud eh, liikmesriikidele tehnilist toetust selleks, et jõuda võimalikult kiiresti kokkuleppele, toimida avatud meelega ning tugineda komisjoni mm, mm, mm, eeltööle. komisjon on pakkunud välja ka käibemaksureforme selleks, et tagada selle süsteemi toimimist, vähendada halduskoormust, võtta vastu lõplik äh, käibemaksusüsteem. komisjon äh, eelistab üldist lähenemist, äh, mis asendaks ad hoc otsused, mis võiks, mille tulemuseks võiks olla see, et meil ei ole lõpuks mingeid lahendusi see puudutab ka käibemaksumäärasid ning ma tänan proua Kailit suurepärase raporti eest. ma olen parlamendi käsutuses, et me saaksime neid teemasid edaspidigi arutada ning äh, kolmekümnendal märtsil kohtun ma maksu erikomisjoniga ning ma loodan, et see kohtumine saab toimuma läbipaistvuse ja koostöö vaimus. aitäh, härra volinik Läheme nüüd arutelu juurde, kõigepealt saavad sõna registreeritud kõnelejad ja kõigepealt poolteist minutit, härra Stolojan, palun. aitäh. kõigepealt äh, tahtsin öelda, et ma olen väga õnnelik selle Euroopa Komisjoni algatuse üle, mis puudutab maksude läbipaistvust. ma olen veendunud, et Äh, maksualase informatsiooni automaatne vahetus liikmesriikide vahel on õigeks vastuseks, selliseks vastuseks, mida meilt kodanikud ka ootavad. kodanikud tahavad midagi lihtsat ja selget, et nad soovivad, et äh, nad kannaks õiglast maksukoormust ja et ettevõtted maksaksid äh, makse selles riigis, kus teenitakse kasumit. ja nad ei soovi mitte seda, et liikmesriigid liikmesriigid lepiksid omavahel kokku, et oleks võimalik äh, makse kuidagi välja smugeldada, nii et ma tõesti loodan, et komisjon äh, teeb ära ka kõik selle, mida ta on lubanud teha maksupettuste vastases võitluses ja maksudest kõrvalehoidmise vastases võitluses. suur tänu raportöörile suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kellega me tegime koostööd selle raporti väljatöötamisel tahan siiski ühte küsimust veel toonitada. see on küsimus, mis selles raportis väga tähtsat rolli mängib. nimelt, kui Euroopa Liidu liikmesriigid teevad tihedat koostööd ja kui nad teevad koostööd ka kolmandate riikidega, on meil võimalik äh, maksude alal edusamme teha ja võidelda maksude äh, eemalehoidmise pärast ja see sellepärast, et kasum läheb mujale aitäh, te teate, et ma olen praegu tõesti ajast väga-väga maas ja ma teen nüüd ettepaneku, et me sinise kaardi küsimusi ei tee, sest väga paljud inimesed tõesti üritavad sinise kaardi küsimust esitada, aga ma loodan, et te saate aru, et me praegu anname sõna ainult registreeritud kõnelejatele ja seega saab sõna järgmisena proua Ferreira, palun kaheks minutiks. E, e, proua president, härra volinik minu koduriigis Portugalis nagu ka paljudes teistes riikides on paljud ettevõtted raskustes. Nad on raskustes kriisi pärast, minu koduriigis tuleb kakskümmend kolm protsenti kasumi pealt maksu maksta, on sellised suured ettevõtted nagu Amazon, Starbucks ja IKEA, mis maksavad äh, kasumi pealt kõigelt ühe protsendi ja seda sellepärast, et äh, maksusüsteemid erinevates liikmesriikides on erinevad. kui minu äh, koduriik ei saa neid kasumist tulenevaid makse, siis ei ole neil võimalik ka haridusse, infrastruktuuri, infrastruktuuri investeerida ja on täiesti ilmselge, et see toob endaga kaasa probleeme minu koduriigis on kakskümmend ettevõtet, mis võiksid väga palju panustada eelarve olukorra parandamisse, nemad on aga otsustanud oma peakorterid viia Hollandisse või Luksemburgi selleks, et vähem makse maksta. see maksutumping erinevate liikmesriikide vahel, samal ajal on meil aga ühtne turg ja ühisvaluuta on muutunud täiesti väljakannatamatuks. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et liikmesriigid peaksid nüüd kohustuslikult informatsiooni vahetama. see on samm õiges suunas, mul on väga hea meel selle üle ja suur tänu selle eest, volinik Moskovici. kuid sellest sammust ainuüksi üksi ei piisa, meil on vaja lisameetmeid selleks, et võidelda maksuparadiiside vastu ja selleks, et harmoniseerida maksumäärad, eriti just ettevõtete jaoks. me peame kodanikele näitama, et me võitleme otsustavalt maksupettuste vastu. kas komisjon on valmis oma panuse andma? nendeks maksualastest uuendusteks. me loodame, et kodanikuühiskonna ja ja ka komisjoni toel on meil võimalik ka nõukogus saavutada äh, maksude ühtlustamine, mida meie käest nõuavad ka kodanikud, aitäh! aitäh, meie järgmine kõneleja on härra Kuzmiuk, kes saab sõna üheks minutiks aitäh, vaatamata sellele, et Euroopa Liidus on meil teatud harmoneeritud ta-, maksud, nagu näiteks aktsiisimaks ja käibemaks, on teisi makse, mis ei ole harmoneeritud, nagu näiteks äh, isikute ja ettevõtete tulumaks. siin on väga suur puudus praegu lähenemisest meil on osade liikmesriikide puhul äh, suuri puudusi ka äh, käibemaksuga seotud küsimustes ning karusselliskeemid äh, on viinud selleni, et toimuvad fiktiivsed tehingud liikmesriikide vahel selleks, et käibemaksu tagasi saada. liikmesriigid kaitsevad end ja nad äh, samamoodi, aga see ei ole kindlasti te-, äh, käibemaksu maksmise aluspõhimõte. sellised pettused paraku äh, puudutavad suuri ettevõtjaid, neli miljardit jääb seetõttu saada, saamata raha ning loodetavasti kõneled katkestatakse. tundub, et mina olen praegusel hetkel alati see asepresident, kellel on kõige raskem ohjata arutelusid, sellepärast et aeg on otsas ja sellepärast annan nüüd kohe järgmisele sõnavõtjale sõna, selleks on proua van Nieuwenhuisen. aitäh, proua president, kallid kolleegid, lugupeetud volinik. kui ma mõned aastad tagasi tegelesin maksuküsimustega, siis vaadati mind väga imelikult, öeldi, et see on igav ja mõttetu töö ja poliitikas ei ole see üldse mitte põnev. praegusel hetkel on olukord väga palju muutunud, me ei saa öelda, et äh, põhjused, miks me sellega teeme, oleks positiivsed. kahjuks on meil probleeme siin Luksemburgi leketega ja probleem on selline, et kodanikud muretsevad selle pärast, et äh, Nad maksavad rohkem makse, samal ajal on probleeme ka VKE-del, sest nemad maksavad palju rohkem maksusid kui suured hargmaised ettevõtted. ma arvan, et on väga hea, et me nüüd kasutame seda ajahetke selleks, et teha edusamme maksuküsimustes ja minu arvates on väga tähtis, et me teaksime ka täpselt, millest me räägime, me peame selgelt äh, definitsioonid paika panema selleks, et me teame, mis on täpselt maksupettus, maksudest eemalehoidmine, maksudest kõrvalehoidmine ja nii edasi. samamoodi, mis asi on maksuparadiis, mida me selle all mõistame ja me peame tõesti kokkuleppeid tegema selleks, et me teaksime, et me räägime ikka ühest ja samast asjast komisjoni ettepanek maksusüsteem üle vaadata selleks, et läbipaistvust suurendada, sellega me oleme väga nõus, sest tõesti, läbipaistvust on väga palju vaja. mul on ainult üks küsimus komisjonile. me teame kõik, et tegemist on üleilmse probleemiga, see ei ole mitte ainult Euroopa probleem, nii et kui palju olete te rääkinud teiste suurvõimudega just läbipaistvusest maksuküsimustes, aitäh! ja tundub, et sain tõesti ka ajaga hakkama, ütleb proua Neuwenhuisen. aitäh, aitäh, järgmisena poolteist minutit ja proua Matias, palun. aitäh, proua president see, mida me praeguse maksupoliitika kohta saame öelda, on see, et see on ebatõhus ja ei toimi. see, mida me oleme viimastel aastatel, eriti just kriisiaastatel näinud ja kärpepoliitikaga näinud, on see, et meil on suur konkurents kapitali pärast, sissetulekute pärast, kasumi pärast. me näeme, et töö maksustamine ja tarbimise maksustamine on suurenenud ning äh, kärpepoliitika on just äh, Lõuna-Euroopa riikide jaoks väga suuri probleeme kaasa toonud. mis puudutab heaolu jagunemist, siis me näeme, et lõhed on suurenenud, me näeme väga agressiivset maksupoliitikat, me näeme sotsiaalseid skandaale, me näeme siin maksudest eemalehoidmisi ja see Luksemburgi lekete lugu on kõigest jäämäe tipp. Euroopa Komisjoni ettepanekud näitavad, et üha rohkem hoitakse maksudest eemale. me oleme näinud, et meil on väga suur ebavõrdsus maksuküsimustes. üheksateist Portugali ettevõtet on oma peakorteri viinud Hollandisse või Luksemburgi selleks, et mitte makse maksta. tegemist on maksudumpinguga. komisjon on teinud ettepaneku maksu läbipaistvuse kohta, äh, aga sellest ei piisa kas komisjon kavatseb nüüd midagi ka reaalselt tegelema hakata, kas Maksuametite eh, informatsioonivahetuse süsteem viiakse sisse, see on tõesti minimaalne, et läbipaistvust tagada. nüüd kolm minutit ja proua Scott Keita, palun paljudele üllatuslikult on maksuküsimused viimastel aastatel tõusnud oluliseks teemaks. ettevõtted ja jõukad kodanikud on leidnud aina keerukamaid mooduseid vältimaks oma õiglase osa maksmist, seega on maksundus lahutatud majandustegevusest ning seetõttu on riigi kukrunud kokku kuivanud ning valitsused ei suuda investeerida vajalikesse taristustesse ega toetada kodanikke, kel seda vaja on oleme jõudnud faasi, mil on äh, muutunud ülioluliseks kaitsta meie tsiviliseeritud ühiskondadena, seega tuleb tegeleda maksudest vältimise ja agressiivse maksuplaneerimise teemadega. maksude vältimine ohustab ka ühtset turgu nagu härra volinik just ütles, riigiülesed äh, korporatsioonid suudavad sõlmida magusaid tehinguid valitsustega ning korraldada hinnakokkulepped, mis poleks iial võimalik VKE-dele, mis on meie kogukondadele alustalaks kogu Euroopa Liidus. kuna rohelised äh, on VKE-de ja tugeva kohaliku majanduse häälekandja, nõuame me, et ühtse turu lõpuleviimine hõlmaks ka nõuete õiglase magus, maksustamise tagamiseks üle kogu Euroopa Liidu, tagamaks õiglase konkurentsi VKE-de hargmaiste ettevõtete vahel. eelmise aasta novembris siis pärast seda, kui avaldati info skandaalsete maksualaste kokkulepete kohta riigisektoris, mis lepiti kokku ajal, mil president Juncker oli Luksemburgi peaminister, tehti ettepanek kogu komisjoni tagasikutsumiseks. sellele vaatamata teatud volinike osas oli meil tõsiseid kahtlusi, olid rohelised seisukohal, et neile tuleks anda võimalus probleemide lahendamiseks, enne kui nad maha hääletada. me kutsusime Junckerit üles tegutsema või lahkuma. eelmisel nädalal tuli komisjon välja tegevuste ettepanekutega ning kindlasti ei üllata teid, et me oleme sügavalt pettunud ettepanek vahetada informatsiooni liikmesriikide vahel on vajalik ja me tut-, tervitame seda. see selgitab kohustust, mis on olemas juba seitsmekümnendast aastast, kuid mida pole siiani korralikult rakendatud. kui seda oleks tehtud, eh, oleksime vältinud seda skandaalsete maksualaste otsuste kalevi alla panekut. sellele vaatamata on see ainult üks meetmetest, mis võiks ja peaks olema kasutatud parandamaks maksustamise läbipaistvust seega toetan ma kindlasti tugevaid avaldusi, mis keskenduvad maksualase konkurentsi ja maksude vältimise küsimustega, mis on kaasatud selle aasta maksuraportisse, eriti korduv üleskutse luua kohustuslik ettevõtete konsolideeritud maksubaas samuti tervitan erikomitee loomist, mis uurib maksudega seotud rikkumisi üle kogu Euroopa Liidu. siiski, rohelisena olen ma sügavalt pettunud, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta, mis kulmineerub Pariisi kliimamuutuste tippkohtumisega, on aasta, mil meie olulised muudatused, mis kutsuvad üles rohelise maksu loomisele, maksusoodustustele ja eranditele lõpu tegemisele lennunduses ning järk-järgulisele teiste fossiilkütuste kaotamisele on tagasi lükatud. peaksime meeles pidama, et strateegiliselt kasutatud maksud võivad luua luua stiimuleid, et meie kogukonnad liiguksid tuleviku poole, mida soovime oma laste jaoks, tuleviku poole, mis oleks jätkusuutlik ja õiglane aitäh, järgmisena poolteist minutit, härra Tsanni. siin öeldi, et pärast LuxLeaksi skandaali on vaja midagi ära teha, et komisjon oleks pidanud võtma endale kohustuse selleks, et maksudest kõrvalehoidmise ja vältimisega tegeleda, mida mõnedes liikmesriikides soodustatakse, nagu me väga hästi teame. härra Juncker, kes on antud äh, valdkonnas äh, suur ekspert pärast mitmeaastast praktikat Luksemburgis, on nüüd siis äh, pandud esiotsa selleks, et võidelda nende fenomenidega, mis ei kahjusta mitte ainult liikmesriike, vaid ohustavad ka Euroopa Liidu enda põhimõtet, mis äh, on siin äh, ainult fassaadiks äh, ja liikmesriigid üritavad üksteist üle tõmbata ebaseaduslike tegevustega. seega meil on vaja teistsuguseid meetmeid võrreldes sellega, millega volinik Moskovitši eelmisel nädalal välja tuli. siiamaani öeldakse, et ähm, tegemata jätmine ja käega löömine on küsimused, mis on üliolulised meil on vaja lahendusi, mis oleksid äh, tugevad, me ei tohiks piirduda lihtsa informatsiooni vahetamise kohustusega liikmesriikide vahel, vältides äh, liikmesriikidele ligipääsu nendele dokumentidele, mitte seda ei ole meil vaja, vaja. küsimus on ainult üks, kas reegleid ei tuleks mitte muuta nii et eh, selliseid praktikaid ei eh, saaks seadustada, kui me seda ei tee, siis olukord ei muutu ja me jääme edaspidi rääkima igavesti suuremast läbipaistvusest ja koostööst ilma midagi lahendamata. nii et eh, koos viies viiekümne miljoni elanikuga Euroopa Liidus ma tahaksin teada, kas meil on poliitilist tahet, et selliseid moonutusi muuta. me räägime solidaarsest Euroopast, kas me räägime seda ka siin selliste tegevuste puhul, aitäh? aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Korvin Mikke. <clears throat> E, lugupeetud e, president, e, Euroopa Liidus on väga oluline ja mitmekesisus, mitmekesisus erinevates valdkondades, igas valdkonnas nõuame nüüd aga täielikku harmoneerimist. kui meie Portugali kolleeg kaebab selle üle, et inimesed lähevad Hollandisse et seal ettevõtlusega tegeleda, siis Portugal peaks makse alandama ja siis läheksid hollandlased Portugali. see on väga lihtne. konkurents on siin võtmeks. ettevõtted peavad konkureerima, liikmesriigid peavad konkureerima selleks, et ettevõtteid ligi meelitada, aga ka ma näen kahjuks, et siin äh, kojas äh, ma, valitseb äh, täielik ja unifitseerimine ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liit tuleks hävitada ah vabandust, lugupeetud kolleegid, me jätkame arutelu ja pooleteiseks minutiks annan sõna nüüd härra Paltsile. aitäh, me tervitame seda, et Euroopa Komisjon on teinud esimesi samme maksupettuste ja maksude vältimisega võitlemiseks. Neid samme oli väga vaja, aga neist ei piisa on õige ja hädavajalik, et vaja on edasi liikuda automaatse teabevahetusega liikmesriikide vahel. liikmesriigid ei tohi enam kasutada ettekäändeid. teabevahetus peab olema kohustuslik, regulaarne ja kontrollitav ning on õige ja hädavajalik, et OECD äh, ülemaailmseid kokkuleppeid tuleb täielikult äh, e-, ellu rakendada ja luua selleks vajalikud tingimused ning õige ja hädavajalik on ka see, et komisjon äh, ühtse ettevõtte tulumaksu maksustamisbaasi puhul äh, tegutsema hakkab ja soovib uuesti äh, menetlust käivitada ning õige ja vajalik on ka see, et komisjon kontrollib äh, maksualase käitumiskorra äh, äh, töörühma käi-, tegutsemist ja oluline on tegeleda hargmaiste ettevõtete maksustamisega, aga vaja ei ole kogu ettevõtlussektori jaoks bürokraatiat luua. oluline on ju reaalmajandus, meie ettevõtted peavad olema e esirinnas, kui tegemist on majanduskasvu ja töökohtade loomisega. kui me bürokraatiat äh, suurendame, siis me hävitame need võimalused. oluline on tõhusus ja, ja kui sellega mitte arvestada, siis ähm, me ei toimi õigesti, meie selliste äh, lähenemistega nõus ei ole. Uh, aitäh, kaks minutit ja härra Siimann aitäh! illegitiimsed, aga mitte illegaalsed maksupraktikad, neid kannatati Euroopa Liidus liiga kaua. kodanikele sai see vägagi selgeks paar kuud tagasi, kui me saime kõik aru, mis Luksemburgi lekete taga toimus. kodanikud küsisid, miks suured hargmaised ettevõtted võivad kolmandate koormal äh, Äh, kolmandate arvelt oma maksumäära vähendada, samal ajal kui tavainimesed äh, ausalt oma makse maksavad. kui me tahame sellist olukorda vältida, kui me tahame illegitiimsete maksupraktikate vastu võidelda, siis on meil vaja läbipaistvat ja see esimene äh, samm sellel teel ongi see komisjoni ettepanek. me ei saa lasta mööda vaadata, kui me tahame, et meil oleks äh, maksud harmoniseeritud, kuid kohustuslikkus oli meil ka varem reeglitesse sisse kirjutatud. kuid me peame nüüd hoolitsema selle eest, et kui reeglitest kinni ei peeta, siis ka karistatakse. ainult siis, kui on karta tagajärgi ja karistusi, olen ma veendunud, hakkavad liikmesriigid ka oma kohustusi täitma on väga hea, et komisjon on nüüd teinud ettepaneku, et meil oleks keskregister, kus maksuteated on kõik kirjas. aga tähtis on ka see, et me hoolitseme selle eest, et tõesti kõik maksuteated on seal, ettevõtete maksuteated on seal kirjas ja et seda keskregistrit ei kasutata mitte ainult liikmesriikide poolt, vaid et tõesti kõik maksuõiguslikud äh, andmekaitsereeglid kehtiksid ja et ka avalikkus saaks äh, juurdepääsu sellele. selline register peab olema avalik. on väga tore see, et komisjon juba äh, juunikuus tahab teha teise paketi ettepaneku ja ühise tulumaksubaasi sisse viia, aga ma tahaksin teada, mida te veel kavatsete selles osas teha ja tõesti, tuleks vaadata ka seda, kas äh, ja kus riigid oma makse maksavad, seda tuleks sellega riikidepõhiselt teha, sest äh, läbipaistvus on tähtis selleks, et äh, illegitiimsetest asjadest illegaalsed küsimused saavad. aitäh, järgmiseks härra Rosati, palun poolteist minutit. E, unikanie podatków przy pomocy rozmaitych półlegalnych i nielegalnych aitäh daamid ja härrad maksudest kõrvalehoidmine kasutades poollegaalseid viise on väga kahjulik meie eelarvetele sellepärast kuulan suure heameelega Euroopa Komisjoni ettepanekut mis tooks kaasa selles valdkonnas rohkem korda tegemist on kohustusliku andmete edastamisega maksudest kõrvalehoidmise kohta tahaksin tänada ka proua Kailit väga hea teksti eest. siin on aga üks vastuolu. kahekümne viiendas lõikes teeb raportöör ettepaneku, et Euroopa Komisjon pakuks välja miinimummaksumäära ettevõtetele selleks, et piirata maksukonkurentsi riikide vahel, ma arvan, et see ei ole hea idee. kõigepealt sellepärast, et liikmesriigid on erineval majanduslikul arengutasemel. teatud neist võivad pakkuda teatud ettevõtetele väga häid tingimusi, teistel aga ei ole selleks võimalusi, sest neil puudub näiteks vajalik infrastruktuur. sellepärast arvan, et idee luua ühtne maksumäär ei ole hea, sellepärast et osadel riikidel ei ole võimalus pakkuda selliseid soodustusi ettevõtetele. siis on küsimus selles, kes määrab maksud kindlaks veel. aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks annan sõna proua Tausile. aitäh kolleegid, ma mäletan, kuidas ma siin kambris istusin, kojas istusin viis kuud tagasi, kui tuli välja LuxLeaksi skandaal ja nüüd me istume siin järjekordse skandaali järel, SquishLeaksi järel. mul on hea meel, et meil on nüüd esimene reageering olemas komisjoni poolt. mul on väga hea meel nende meetmete üle, mida komisjon on välja pakkunud maksuotsuste kohta, kuid meil on vaja rohkem tegutsemist, kui me tahame kodanike ootustele vastu tulla. ma olin väga mures komisjoni teatise pärast selles suhtes, mida pakuti välja igale riigile ettevõtete jaoks. ma loodan, et komisjon jätkab meil, lubab meil edaspidigi teha oma sisetööd ja meetmeid edendada ning ma loodan, et astutakse koheseid samme riigipõhise raporteerimise alal. me oleme juba näinud, et sellel ei ole mingisugust negatiivset mõju nii ettevõtete kui ka pankade osas ja me ei, ja see annaks paremaid võimalusi ka VKE-dele, kes on praegu ebavõrdses elukorras. nii et ma loodan, et komisjon toetab tugevalt riigipõhist raporteerimist ja ma loodan, et siin toetatakse ka teisi meetmeid, mida meie siin kojas oleme toetanud. mitte ainult CCTB-d, kuid ka nende musta nimekirja panemist, kes on maksudest kõrvale hoidnud ja me peame ka leidma ühise definitsiooni maksuparadiisidele. aitäh ja nüüd äh, härra Vander Kindelaare. aitäh. Mm, maksukonkurents riikide vahel on mõistlik, kuid äh, peab äh, olema tegemist tõelise konkurentsiga, reeglid peavad kehtima kõikidele äh, maksu läbipaistvuse pakett, mille komisjon välja pakkus, on esimene oluline samm ja see lubab äh, esile tõsta selged maksureeglid, mida meil vaja on. samuti on meil vaja ka selgeid vahendeid maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemiseks. ja meil on vaja tõeliseid ühtseid äh, maksureegleid teatud määral vähemalt, selleks et riikidevaheline konkurents oleks võimalik ja siis toimuks see ka läbipaistvalt. daamid ja härrad, seda teemat on mitu korda blokeeritud ja ma arvan, et komisjon peaks nüüd selle deblokeerima ja meil peaks olema ühtsed maksureeglid. selles Euroopas siis, kus me räägime väärtustest, on meil vaja ka tegusid. aitäh ja nüüd härra Langen, palun austatud president, suur tänu arutelu iga-aastase maksuraporti üle ei ole eh, sel korral mitte rutiinne protseduur. me oleme rääkinud sellest, et eh, vaja on eh, maksude dumpingu vastast läbipaistvust ja mitte midagi ei ole tehtud. komisjon on lihtsalt Äh, mökutanud. viimaste kuude arengud on näidanud, kuivõrd oluline see on ja seetõttu ma tunnustan neid esimesi samme väga, sellepärast et äh, maksudest kõrvalehoidmine ja maksupettus on saavutanud sellise äh, mastaabi, mis äh, on praegu töövõtjate kulul kahekümnel miljonil kahekümne miljoni VKE suuruses umbes ja kui ma näen, et miljoneid äh, eurosid aastas äh, hoitakse maksudest kõrvale või tehakse maksupettusi, siis äh, tuleb midagi ette võtta. liikmesriigid kaudse komisjoni abiga ei ole mitte midagi teinud harmoniseerumise suunas. me ei räägi kõrgel tasemel maksude harmoneerimisest, aga me räägime sellisest strateegiast, mis oleks maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu, mis oleks sada üks kuni sada üheksa Euroopa Liidu lepinguga kooskõlas, mis ehm, sätestab sellised maksuküsimused Euroopa Liidus, aitäh! aitäh, üheks minutiks härra Heis, palun! aitäh! mul on väga hea meel komisjoni ettepaneku üle ja mul on väga hea meel ka selle üle, et me liigume, liigume automaatse andmevahetuse suunas maksude teemal. ma arvan, et Euroopa kodanikud on ühtsed, kui asi puudutab selle tagamist, et äh, ettevõtted maksavad ausalt makse, kuid ma arvan, et äh, samas kodanikud ei taha täielikult harmoniseeritud maksureegleid. ma arvan, et see on ka liikmesriikide otsustada läbi otseste valimiste, kuid me peame olema küllalt agressiivsed, kui asi puudutab suuri ettevõtteid, kes kasutavad kõiki vahendeid, et maksustamist vältida. see on midagi, mida me peame tegema. ja lõpuks tahtsin öelda, et meil on vaja radikaalset arutelu siin parlamendis ja ka mujal, eriti komisjonis, tõhusate maksumäärade kohta, sest Euroopa Liidus on palju riike, kes väidavad, et nende maksumäär on kolmkümmend protsenti, kuid tegelikult on see kaheksa kuni kümme protsenti. me peame keskenduma tõhusatele tulemuslikele maksumääradele, sellepärast et oluline on selles valdkonnas valgust heita. aitäh, nüüd on kõnelejate nimekiri lõpetatud ja ma annan vaba mikrofoni voorus kuuele isikule sõna. härra Caputo kõigepealt härra kelly palun! Uh, suur tänu uh, proua president! ma olen täielikult nõus oma kolleegi härra haysiga kes uh, meie positsiooni selgeks tegi mis puudutab äh, kogu seda raportit. Äh, loomulikult oleme me nõus sellega, et äh, maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine ning maksualane informatsioonivahetus on võtmeaspektid, millega selles ettepanekus siin tegeletakse ja loomulikult me seda kõike toetame. aga CCTB ettepanekuid me ei saa nendega nõustuda me saame aru, et väga paljud väikesed riigid on praegu raskustes äh, selle teemaga. meie arvame, et see diskrimineerib just väikeste riikide vastu. Äh, konkurents äh, on igal alal olemas ja see puudutab ka makse Euroopa Liidus. niisiis on meil vaja rõhutada, et me ei saa olla päri selle ettepanekuga ja me oleme olnud ka minevikus selle vastu suur tänu One... suur tänu, üheks minutiks annan nüüd sõna äh, proua Flašikovale. suur tänu, äh, proua president, äh, volinik. maksupoliitikat on ignoreeritud pikka aega Euroopa Liidus, alati on see pandud kuidagi kõrvale, sellepärast et kardetakse maksude harmoneerimist. ning seda rõhutab ka tänane debatt mina arvan, et maksude harmoneerimine peaks olema äh, lõplik otsus ja meil on vaja nüüd äh, teha samme selleks, et maksudest kõrvalehoidmist äh, vältida. sellepärast, et ettevõtetel Euroopa Liidus on võimalik praegu valida selline riik oma tegevusteks, kus on maksuväär parem. näiteks sotsiaalkindlustus Slovakkias. vastavalt Slovakkia õigusele peab iga kodanik maksma sotsiaalmaksu samad kindlustusettevõtetel on peakorterid kusagil mujal, kus nad saavad soodsamaid maksutingimusi endale valida. nii et meil on vaja kaitsta oma kodanikke oma liikmesriikides, aitäh. edasi üheks minutiks palun äh, proua Tomatšitš. Izvjestiteljica ispravno prepoznaje potrebu za poreznim rasterećenjem malih i srednjih poduzeća, no ipak, po mom mišljenju, nije uputila... Suur tänu, proua president VKE-sid ei tohi kindlasti maksudega liigselt rõhuda. mina arvan, et liikmesriigid äh, oma maksupoliitika läbi ei ole piisavalt teinud selleks, et maksudest kõrvalehoidmist ja maksupettust tõketada, tõkestada. samas ei aita aga ka see, kui liikmesriigid äh, saavad äh, Äh, kuidagi kaudselt võimaluse toetada varimajandust. mina ei ole nõus äh, sellega, mis äh, raportöör ütles nende riikide kohta, kes on osustanud süsteemide kasuks, mis on konkurentsivõimelised, nemad ei ole süüdi, süüdi on need liikmesriigid, kellel on hoopis teistsugused süsteemid. kolleeg Bilbao, palun. suur tänu, president ma äh, tunnustan iga-aastase maksuraporti äh, sisulisi punkte. meil on sellist äh, raportit vaja olnud alates sellest ajast, kui Lux, Luxi lekked avalikkuse ette ilmusid. meil on vaja rohkem läbipaistvust ja suuremat osalust, nii et maksumaksjad näevad, et läbipaistvus on olemas. maksundus peaks ju reaalmajanduse kasuks töötama meil on vaja agressiivset maksude planeerimist ja juhtimist karistada, samas on vaja karistada ka neid, kes äh, maksupettustega tegelevad. Äh, meil on vaja selles äh, vallas novaatorlust ja mitte kõrvalehiilimist. maksualased sanktsioonid peaksid olema jõus ka tulevikus, samuti on meil vaja vaadata finantstehingumaksu selleks, et eelarve tuluosa suurendada. meil on vaja ka käibemaksusüsteeme reformida lõpetuseks äh, tahaksin ma tunnustada äh, raportöör äh, globaalse haarde eest Euroopa Liidus on meil seda just vaja. suur tänu, järgnevalt härra Viigas, palun üheks minutiks. Um tegemist on praegu silmakirjalikkusega, sellepärast et äh, president Juncker on äh, kutsunud aastaid üles äh, reformidele, aga samas me näeme seda, et ta ise on kaudselt toetanud maksudest kõrvalehoidmist. me näeme praegu meetmeid, mis ei tegele selle probleemi põhjustega, need põhjused lähevad kaheksakümnendatesse ja neoliberaalsetesse reformidesse tagasi, kus äh, võtme, majandus võtmesektorid äh, on äh, loonud lihtsalt täieliku monopoli. kapitali vaba liikumine, maksude paradiisid, maksupettused, maksudest kõrvalehoidmine, kõik need tendentsid on osa praegu sellest, et poliitilised tõrg, tõrked praegu toodavad sellist majandussüsteemi üheks minutiks palun äh, lõpetuseks äh, proua Lunatšek. suur tänu, äh, proua president, volinik, daamid ja härrad, ka siin üleval saalis pärast lukslekkeid, kui president Juncker Luksemburgi majandusministrina oli sellesse kaasatud, lubas härra Juncker, et nüüd Äh, tuleb reeglid sätestada maksupettustele Euroopas. Äh, register, keskne informatsiooni jagamine, see on kõik väga oluline, aga sellest ei piisa, eriti nüüd on vaja just avalikul sektoril raha selleks, et investeerida äh, rohe, majanduse rohestamisse, haridusse ja muusse. ja sellepärast on meie roheliste jaoks nii Euroopas kui ka minu koduriigis Austrias see, et lõpetada tuleb ära palgasaladused mitte ainult äh, ettevõtetele, nii nagu äh, pakub välja praegu Austria valitsus, aga ka eraisikutele. täiesti ähm, arusaamatu on, miks pärast eraisikud saavad endiselt maksudest kõrvale hoidmis, hoida. me ei räägi siin mitte äh, vanaema pangakontost, kust on tema säästud, vaid me räägime suurest maksupettusest suures osas. ja selle lõpp, selle me peame lõppu tegema, aitäh! aitäh! ja nüüd, äh, kui debatt lõpeb, annan nüüd äh, sõna volinik Moskovitšile debati kokkuvõtteks, aitäh. Äh, aitäh, lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada igaüht teist antud panuse eest. ma arvan, et meil on eesmärkide suhtes suur üksmeel, meil on vaja tõhusamat ja õiglasemat maksusüsteemi Euroopa Liidus, soovime luua läbipaistvat ja etteennustatavat raamistikku ettevõtete jaoks, äh, selleks et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline ülemaailmsel turul. me tahame ühtlustada maksureegleid äh, riikides muidugi andes riikidele kõik õigused. ma soovin täna saata valitsustele sõnumit, te teate, valitsustel on suur roll siin mängida. ja kolm kiiret märkust, kõigepealt kuulsin siin teatud sõnavõtte ja võin öelda, et minu veendumus on sisuline. läbipaistvuse osas on eelmise nädala paketi edusammud tõeliseks uue ajajärgu alguseks Euroopa Liidus. kunagi ei ole tehtud nii auahneid ettepanekuid, mis ähm, muudaksid maksusüsteemi seitsmekümne seitsmendast aastast peale ja komisjon tuleb välja ka teise paketiga veel enne suve, mis hõlmab nii konkurentsivõimealaseid ettepanekuid, mis äh, toovad endaga kaasa rohkem äh, läbipaistvust, me rääkisime siin riigipõhisest raporteerimisest, see on sinna kaasatud. teine märkus, see on tõsi, et see, mida me teeme, ei ole mitte meie jaoks, vaid me teeme seda ülemaailmses raamistikus, OECD raamistikus, G kaheteist, kahekümne raamistikus ja ma soovin siin tihedat koostööd, et see oleks avatud teiste riikidega väljaspool Euroopa Liitu. mõtlen siin näiteks automaatsele teabevahetusele panganduse alal, see lepe sõlmiti Šveitsiga eelmisel nädalal ja see tähendab pangasaladuse lõppu. ja me teame, millise mõjuga see ettepanek on ja me soovime võimalikult kiiresti edasi minna me rõhume siin ka avalikule arvamusele, mis ei talu enam teatud tavasid ega teatud ebaõiglust. liikmesriigid peavad vastutuse võtma ja meil on vaja teid, parlamenti ja meid komisjoni selleks, et me koostööd teeksime käsikäes. sellepärast kuulan ära kõik teie ettepanekud ja sellepärast teie töö mängib olulist rolli nii avalikkuse teavitamisel maksuküsimustest kui ka lahenduste väljapakkumisel ja ma ootan kannatamatult meie ühist koostööd. suur tänu, volinik, annan nüüd sõna raportorile proua äh, Kaalile ja seda kaheks minutiks. suur tänu teile kõigile et võtsite sõna ja suur tänu teie sisendi eest ning eriti just variraportööridele, kes tegid äh, selle kõige, äh, maksudebati kõige poliitilisemaks, mida me oleme siiamaani näinud. Äh, töötan edasi selle algatuse kallal. kahjuks on aga, aga küsimusi, mille osas me ei leidnud ühtset nimetajat siin, näiteks keskkonnaküsimused ning samuti eh, vilepuhujate kaitsmine, eh, tänu kellele tegelikult eh, praegune süsteem kuidagi töötab. ma tahaksin tänada volinikku selle eest, et ta meid kuulas, on pühendunud sellele teemale Eh, nagu te ütlesite, et algatusi on tulemas veel kuni juunini sel aastal, aga me tahame kutsuda üles ka, et nõukogu meid kuulaks. sellepärast, et eh, parlamendil on nüüd väga asjakohane ja selge ning sidus eh, seisukoht ja see paneb tegelikult aluse ka õigeaegsele sotsiaalselt vastutustundlikule, läbipaistvale, ettevõttesõbralikule maksupoliitikale Euroopa Liidus nii et suur tänu ja loodetavasti töötame me koos selleks, et paremini edasi liikuda lähitulevikus suur tänu, suur tänu, proua Kaili, ütleb äh, proua president, meie debatt on lõppenud ja